ja guten Morgen. tere hommikut. ma pean vabandama selle pärast, et me koosolekuga nii hilja alustame, vabandan kõikide liikmete ees, aga ka neljakümne kaheksa tõlgi ees, kes siin ootavad töö algust ja siinkohal me sooviksime tervitada Euroopa Komisjoni peasekretäri Aleksandr Italianerit ja, ja suur tänu ka Euroopa Kontrollikoja liikmele Paudilio Tomee-Mugurussele, kes tegeleb siis halduskulutustega ja tema saab ka kohe sõna selleks, et siis rääkida Euroopa Komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest. suur tänu, proua esimees. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud komisjoni peasekretär mul on hea meel ka täna äh, siin komisjonis olla ja tutvustada teile Kontrollikoja auditite põhitulemusi ja täna me räägime Euroopa Komisjoni halduskuludest. viimastel ähm, nädalatel ma juba rääkisin teile, millised olid meie auditi tulemused ja see puudutas siis mitmes finantsraamistiku rubriiki viis, see on siis ähm, halduskulud ja yeah me jõudsime tulemuseni, et selles valdkonnas oli veamäär null koma kuus protsenti, see on siis hinnanguline veamäär ja see on ähm, selline veamäär, mis on võrreldav ka eelmiste aastate tulemustega ning mis jääb siis ka äh, kriitilise äh, määra alla. me kontrollisime sada viiskümmend üks tehingut ja nendest kaheksakümmend neli olid seotud komisjoniga ja eh, me tuvastasime ka mõningad nõrgad kohad ja need olid seotud perehüvitistega ning, eh, ning ka mõningate eh, personalikuludega, eriti mis puudutab siis BMO-d ehk siis makse haldusbürood ja mis puudutab äh, personalipoliitikat, siis komisjon peaks võtma meetmeid äh, tagamaks ähm, seda, et kogu info personali ähm, pereliikmete pereseisu ähm, kohta oleks olemas, äh, selleks et siis korralikult saaks perehüvitisi, pensioneid, töötasusid arvutada. ja kuna need äh, puudujäägid olid samasugused nagu eelmisel aastal, siis me tegime samasugused soovitused nagu eelmisel aastal. suur tänu teile, parlamendiliikmed, ja loomulikult, kui teil küsimusi on, hea meelega vastan neile. Äh, suur tänu ja äh, kontrollikoja aruandega koos me räägime täna siis ka eelarvele täitmisele heakskiidu andmisest ja räägime siis ka tegevusaruandest sellepärast, et peasekretäriaadil on siis vaja iga-aastaselt äh, koostada selline aruanne, tegevusaruanne ja nüüd saab sõna härra peasekretär. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. mul on väga hea meel olla siin teist korda komisjoni peasekretärina ja ma sooviksin tänada ka Kontrollikoda nende iga-aastase aruande eest ja sooviksin tänada ka härra Toomas Mukurusat selle tutvustamise eest. ja sooviksin siin tänada ka raportööri härra Zellerit äh, selle äh, kuulamise, heakskiidu andmise kuulamise hea ettevalmistamise eest. ja kuna teie komisjon ja Kontrollikoda mängivad väga olulist rolli heakskiidu andmisel, siis me võime mõlemale tagada, et me oleme oma eelarvet korralikult äh, majandanud ja et äh, me oleme taganud ka ähm, käegakatsutavad tulemused meie kodanikule. ja äh, võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist, siis meie veamäär on äh, aastast neli, kaks tuhat neliteist, millal veamäär oli neli koma neli ja vähendanud seda nüüd kolme koma kaheksale ja see on muidugi julgustav, aga samas me peame tegema ka koostööd rohkem meie liikmesriikidega, kes haldavad kaheksakümmend protsenti meie eelarvest. ja samuti on siin vaja rõhutada just tulemuste poolt ja eh, nii nagu ka peatükis kolm eh, Kontrollikoja aruandes eh, Horizon kakskümmend kakskümmend osas on ära toodud. oluline on just vastavus nõuetele, aga oluline on ka eesmärkide saavutamine. ja seetõttu Junckeri komisjon panebki nii palju rõhku just tulemustele, sellepärast et me tegeleme eelarve tulemuslikkuse kõikide aspektidega, nii et me saaksime edasi minna oma algatustega ja oluline on see, et me oma eesmärke saavutame ja et me saavutame neid oma ressursse kõige tõhusamalt kasutades. aasta kaks tuhat viisteist on nüüd äh, see aasta, mille eelarve täitmisel me heakskiidu anname. ja loomulikult tegu oli äh, väga keerulise aastaga nii poliitilises plaanis kui ka eelarve majandamise osas ja me nägime mitmesuguseid kriise, pagulaskriis oli meie põhiprioriteediks, aga me pidime tegelema ka terrorismilike rünnakutega, samuti ähm, Venemaa äh, embargoga põllumajandustoodetele, et vaid mõned neist mainida. ning seetõttu meie eelarve sattus äh, surve all ja seetõttu me pidime kasutama kõikvõimalikku paindlikkuse meetmeid selleks, et võimalikult kiiresti vahendeid saada ja see näitab, et suuremat paindlikkust on vaja selleks, et saada hakkama ka ootamatute olukordadega ja seetõttu me tegime ettepaneku, et oma vahu, vahearuandes ähm, mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et suurem paindlikkus on vaja tagada ja aasta kaks tuhat viisteist ähm, äh, nägi ka siis strateegiliste investeeringute fondi käivitamist ja see on oluline ka Euroopa majanduse taaskäivitamiseks ning äh, see ja äh, seetõttu mõningate vahendite ettetoomine äh, oli oluline selleks, et me saaksime tegeleda ka noorsoo- ja tööhõive küsimustega. ja aastal kaks tuhat viisteist me ei tegelenud mitte ainult kriisi ehm, haldamisega, vaid me tulime välja ka paljude strateegiliste plaanidega, mille kohta tegid eh, ettepanekud Junckeri komisjon. see puudutas strateegia küsimusi, samuti digitaalset ühtset turgu, samuti energialiitu ja ka kapitali ühtset liitu, kapitalituru liitu ja peasekretäri eh, peasekretäraadi kohta, nii et kaks tuhat viisteist oli siis see aasta, kui Junckeri komisjoni töökava eh, meetodeid eh, käivitati ja siinkohal keskenduti eelkõige just komisjoni prioriteetidele ja siin me soovisime siis Ähm, kõrvaldada, kõrvaldada sellest kapseldunud lähenemisest ähm, erinevate peadirektoraatide vahel ja peasekretär mängib väga olulist rolli komisjoni süsteemis ning seda rolli on ka tugevdatud komisjon, ähm, Junckeri komisjoni all ning meie viime läbi, me toetame mitte ainult presidenti, vaid ka asepresidenti ja me korraldame projektmeeskondi, briifinguid, samuti poliitilist nõu anname ning ähm, aina enam ähm, valmistame ette ka võtmetähtsusega algatusi ning ähm, see on, need ülesanded on siis lisaks meie äh, tavaülesannetele, mis puudutab siis institutsiooni funktsioneerimist ja institutsioonide vahelist koostööd ja nii edasi. ja seetõttu Ähm, seetõttu siis aastal kaks tuhat viisteist anti meile juurde kaheksakümmend personali kohta juurde, seda me arutasime ka eelmisel aastal ning ähm, neid ähm, kohti kasutati väga hästi, näiteks peasekretäriaat äh, koordineeris ja endiselt koordineerib ka teenistuse tasandil rändekriisi koos presidendi ja asepresidendiga, samuti meil oli eh, põhiroll eh, võtmetähtsusega eh, algatuste väljatöötamisel, mis puudutas Energialiitu ja ka digitaalset ühtset turgu. ja peasekretäriaat töötas välja ka seitsekümmend erinevat teatist, mis olid siis seotud Junckeri prioriteetiga. peasekretär ehm, jätkab ka ehm, Euroopa poolaasta edasikujundamist ja tööd sellega samuti me oleme töötanud välja parema õigusloomepaketi ning ähm, samuti oleme välja töötanud äh, rahv-, institutsioonide vahelise parema õigusloome ähm, kokkuleppe, mis äh, osas siis ka jõuti kokkuleppele kolme institutsiooni vahel. samuti läbipaistvusregistriga tegeleti selleks, et ähm, komisjoni ambitsioonikat läbipaistvuspoliitika eesmärke saavutada, nagu te teate, siis komisjon on teinud ettepaneku ka ähm, kohustuslikuks institutsioonide vahelise läbipaistvuse registri jaoks. peale selle me oleme ka otsustusprotsessi eh, lihtsustanud. ja paar sõna siis ka mm, tulemuslikkuse haldamise kohta. me oleme võtnud olulisi samme siin osas peasekretär on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal lasknud üle vaadata meie strateegilise planeerimise töö läbi vaadata kogu komisjonis ning see puudutab siis planeerimist, eesmärkide seadmist ja aruandlust. ning tänu sellele reformile me üritasime parandada kvaliteeti ja siis ka ähm, ähm, eesmärke ja indikaatoreid vähendada ja selleks, et keskenduda tõeliselt olulistele teemadele. ning üheks kõige olulisemaks teemaks ähm, on mitmeaastane Äh, strateegiline plaan, mille kujundab iga peadirektor, nii et selle asemel, et uusi eesmärke ja indikaatoreid iga-aastaselt äh, välja töötada, on nüüd iga pea, peadirektoraat aastast kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, stabiilsed eesmärgid välja töötanud ja need on siis ka seoses üksteisega ning selle kava lähtepunktiks ma räägin siis natukene aeglasemalt, ma arvasin, et ma olin liiga aeglaselt lugesin ette et ja selle kava lähtepunktid on siis äh, Junckeri komisjoni kümme ähm, äh, poliitilist lähtepunkti, mis on siis ka põhieesmärkideks. ja nendega käivad kaasas ähm, mõjuindikaatorid selleks, et protsessi kiirendada ning need ähm, mõjuindikaatorid äh, on seotud siis ka Euroopa kakskümmend kakskümmend põhiteemadega ja eesmärkidega ja see ka näitab, kuidas meie eesmärgid on seotud ka Euroopa majanduse kasvu ja ka tööhõive eesmärkidega. strateegilistes kavades eh, peadirektorid eh, on ka selgitanud, kuidas nende töö panustab komisjoni töösse ning eh, siin on siis selleks tulemusindikaatorid ja ka konkreetsed prioriteedid ja eesmärgid iga-aastased ähm, haldamiskavad näitavad ka, kuidas ähm, tulemused, väljundid panustavad äh, üldistesse prioriteetidesse, eesmärkidesse. ja äh, peasekretär annab aru äh, ähm, siis nende indikaatorite kohta esimest korda aru selleaastases tegevusaruandes ja me leiame, et see uus süsteem on väga oluline samm edasi tulemuslikkuse haldamiseks komisjonis ning meie leiame, et see on selline samm, mis soodustab ähm, ka teiste avalike organisatsioonide äh, tööd ja haldamist. ja tõepoolest, ähm, siin on see seotud ka poliitiliste prioriteetidega, nii Euroopa kakskümmend kakskümmend kui ka Euroopa Komisjoni kümne prioriteediga, need on meie iga tegevuse keskmes ning see uus ähm, süsteem mõjutab ka seda, kuidas me haldame oma ressursse. kaks tuhat kuusteist me oleme esimest korda sisse viinud uue metoodika selle kohta, kuidas jagada meie osakondade vahel personali. ja see panus äh, nende poolt meie poliitilistes prioriteetides äh, on ka kõige olulisem lähtepunkt, mille alusel äh, personali jagatakse osakondade vahel ja see oli siis ähm, tulemuslikkuse haldamise koht. eelmisel aastal ma tutvustasin aasta kaks tuhat neliteist eh, hin-, eh, hindamisaruannet artikli kolmsada kaheksakümmend kohta ja aastal kaks tuhat viisteist me liigume rohkem integreeritud voolujoonestatud aruandluse poole ja see on kooskõlas ka soovitustega, mida me saime nii Euroopa Parlamendilt kui ka Euroopa Kontrollikojalt mõned aastad enne seda niisiis see uus iga-aastane haldamis- ja tulemushaldamise aruanne toob siis kak-, kokku artikli kolmsada kaheksakümmend aruande ja endise äh, sünteesraporti, mis puudutab siis äh, saavutusi. ja see võimaldab, see kombinatsioon nendest aruannetest võimaldab meil saada parema üldpildi see hõlmab nii seda, kuidas Euroopa programmid, ähm, milliseid tulemusi nad on saavutanud ja ka kuidas eelarvet hallata. ja volinik Georgieva äh, tutvustas seda aruannet eile eelmise aasta oktoobrikuus. niisiis, äh, kuigi see äh, aruande formaat on muutunud, siis sellegipoolest me oleme endiselt kasutanud oma struktuuris ja sisus Kontrollikoja Euroopa Parlamendi väga kasulikke soovitusi, näiteks mis puudutab äh, eelarverubriike, siis äh, siin me oleme selgitanud, äh, kuidas meie eelarve panustab Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidesse, samuti milline on Euroopa Liidu lisandväärtus ka läbi meie teadusuuringute programmidega ja kuidas me tänu nendele siis tegeleme ka oma väljakutsetega. ja, ja ja mis puudutab mõningaid meie juhtprojekte aastal kaks tuhat viisteist, siis ähm, ka nende kohta on aruanne koostamisel. ja tõepoolest, kui te vaatate aruannet, siis see võtab kokku ähm, erinevate uute hindamiste tulemused ja ma toon mõningad näited. kõigepealt seitsmes ähm, teadusraamprogramm mille kaudne eh, hinnanguline, eh, hinnanguline kaudne mõju on kakskümmend miljardit eurot ja mm, see on siis seotud kaheteistkümne Nobeli eh, laureaadiga. ja teiseks investeeringud Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu on üle kahekümne viie tuhande töökoha loonud ja mm, ka üle kahekümne tuhande idufirma loonud ja lõpetuseks need hindamised näitavad, et äh, üliõpilased, kes õppisid välismaal tänu Erasmuse programmile, äh, suurendasid äh, oma tööturu mm, kõlbulikkust võrreldes nendega, kes ei õppinud välismaal neljakümne viie protsendi võrra. praeguse perioodi kohta on veel vara äh, Äh, hinnanguid teha, aga trendid on positiivsed. ja tooksin ühe näite. eelmisel aastal ma ütlesin, et me läheme edasi aruandlusega selles osas, mis puudutab Euroopa strateegilisi investeeringuid ning iga-aastases ähm, haldus- ja äh, tulemuslikkuse aruandes me saime juba äh, kinnitada, et sada saja miljoni, et saja miljardi mahus programme on juba Junckeri programmis ähm, erinevaid projekte toetatud ning sellest ajast peale oleme teinud kolm hindamist, äh, komisjon, Euroopa Investeerimispank ja ka välisaudiitor äh, koostasid oma hindamised ja tuvastasid, et ähm, Euroopa strateegiliste investeeringute fond on ähm, parandanud juurdepääsu finantseerimisele ning samuti suurendanud ähm, erakapitali kaasamist. ja ja seega näitab, kui oluline olnud komisjonipoolne toetus ähm, Euroopa strateegiliste fondi. veel üks asi, mida ma lubasin eelmisel aastal, oli see, et äh, lubasin rääkida äh, Äh, võimendusest seoses äh, riigi võlainstrumentidega ning välishindamine selle algatuse osas leidis, et võimenduskordaja kaksteist koma üheksa äh, saavutati, mis on kõrgem kui see, millest me teile eelmisel aastal rääkisime. Need mõlemad näited, nende osas leiate üksikasjalikumat informatsiooni vastavates aruannetes ent üks üldisem asi on ka, mida ma tahaksin öelda seoses iga-aastase juhtimishindamisaruandega. see on nii-öelda sisend üksikasjalikuma info juurde iga-aastase eelarvega kaasnevatesse äh, rakenduskavadesse. ning äh, täiendav info sisaldub siis tegevu-, iga-aastases tegevusaruandes ka ja loomulikult anname aru Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamise edusammudest äh, Euroopa poolaasta hindamise protsessis ning äh, ka komisjoni kümne prioriteedi osas. üritame parandada oma aruandlust ning meil on hea meel, et Kontrollikoda järgmisel aastal keskendub tulemusaruandlusele, kolmas peatükk aastaaruandes ning ootame konstruktiivseid arutelusid Kontrollikoja liikmetega samasugusel koosolekul järgmisel aastal. lõpetuseks, proua esinaine ning austatud liikmed, tahaksin korrata seda, mida ma eelmisel aastal ütlesin, et tulemuslikus kultuurini jõudmine võtab aega ja see on jagatud vastutus ma olen toonud mitu näidet sellest täna, kuidas komisjon üritab parandada seda, kuidas me aru anname oma tulemuslikkuse saavutamisest. ent toetus parlamendi ja kontrollikoja poolt on väga oluline. täpselt samuti nagu ka finantskontrolli ja nõuete täitmise puhul. nii et ma olen hea meel, et et see koostöö ekspertide rühmaga tulemuslikus põhiseelarvestamise osas algab ühine arusaam tulemuslikkusest ja selle mõõtmisest on vajalik eeldus edasiminekuks selles valdkonnas. info, mida kogume, on, saab sisendiks meie jätkuvale tööle tulemustele suunatud eelarvestamisprotsessi tagamiseks ning meil on juba tulemuste põhjal ettepanekuid finantsraamistiku vahe läbivaatamiseks seoses eelarve paindlikumaks muutmisega. ent võimalus teha suur samm edasi tuleb tõenäoliselt siis, kui hakkame tegema ettepanekuid järgmiseks programmide põlvkonnaks seoses järgmise finantsraamistikuga ning vahepealne hindamine nende programmide osas, mis praegu käigus on, saab kättesaadavaks käesoleva aasta kestel ning lõpetuseks luba, lubage mul kinnitada, et komisjon on pühendunud edasipüüdlike ettepanekute tegemisele, ettepanekute tegemisele, mis aitaksid meil tõhusalt lahendada Euroopa ees seisvaid paljusid väljakutseid tänase seisuga. aitäh! tänan! kolleeg Zeller on meie raportöör ning saab nüüd sõna. aitäh, proua esinaine! kõigepealt vabandan, et ma hilinesin, see tuleb sellest, et mul on mitu ülesannet, olen mitmes ametis, praegu toimub näiteks ka arengukomisjoni eh, Tšaadi delegatsiooni, mille juht ma olen, missiooni ettevalmistamine. ning pidin käima seal ja selgitama ka teatud küsimusi, seetõttu jäingi hiljaks ning palun veel kord selle pärast vabandust, aitäh härra Muguruusale ning Kontrollikojale aruande eest ning eh, peasekretär Italianerile ülevaatliku sissejuhatuse eest peasekretäriaadi poolt ning ka hea koostöö eest, mis meil siiani on olnud. veamäärad seoses halduskuludega on loomulikult asjad, mida tuleb vähendada, härra Muguruusa mainis seda, aga kulud, mille eest komisjon vahetult vastutab, nende puhul ei ole see määr eriti kõrge ning aga loomulikult on hea, kui neid rikkumisi on võimalikult vähe. mõned märkused. EFSi osas äh, siiski seda, seda praegu ei käsitleks, sellepärast et seda me räägime, sellest me räägime mujal, aga uue finantsmääruse osas. septembris kaks tuhat kuusteist esitas komisjon ettepaneku finantsmääruse muutmiseks. parlament ning meie komisjon tervitavad loomulikult reeglite lihtsustamist, mis äh, hõlbustavad juurdepääsu Euroopa toetustele, ent näeme ohtu, et pidevad muutused on, sisuliselt töötavad iseendale vastu. määruse viimane redaktsioon pärineb esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist ning äh, uus redaktsioon peaks jõustuma esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist ja samas komisjon juba räägib et kahe, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tehakse järgmised ettepanekud finantsmääruse oluliseks muutmiseks ning need peaksid jõustuma kaks tuhat kakskümmend esimesel jaanuaril. nii et isegi, kui see uus määrus võetakse sügiseks vastu, oleks üsna probleemne loota, et kõik makseasutused, rakendusasutused ja kasusaajad juba kolm kuud hiljem on kursis ja suudavad rakendada uut määrust. ja teavad, kuidas seda rakendada sest eelmisele muudatusettepanekule ei eelnenud mõjuhinnangut ning ma tahaksingi küsida, miks ei koostatud mõjuhinnangut. nüüd tulemuslikkusega seoses. vastavalt problemaatika osas, nagu teate, on meie komisjon tulemuspõhise eelarvestamise poolt ning seetõttu iga-aastane aruanne Euroopa Liidu eelarve vast-, osas vastavatest aspektidest on väga oluline. see dokument peaks tulevikus saama kõigi otsuste aluseks, mis puudutavad poliitilisi eesmärke või eelarvet. ma kardan aga, et seda hinnangut ei ole piisavalt arvestatud, sellepärast et äh, need aruanded ei ole laekunud aegsasti ja ei ole piisavalt üksikasjalikud ning ning sooviksin seetõttu, peasekretär, kuulda teilt, kuidas te saaksite, kuidas te arvate, et te saaksite seda aruan-, selle aruande varem avaldada, et jätta meile rohkem aega ja muuta selle üksikasjalikumaks, sisukamaks? veel üks teema, käitumisjuhend. juba aastaid on eelarve kontrolli komisjon nõudnud reeglite muutmist. eelmisel aastal nõudsime, et komisjon äh, defineeriks huvide konflikti ning määratakse üksikasjalikud kriteeriumid edasiseks, edasise, edasiste töökohtadega seoses ning pikendaks vastavat ajaperioodi kolme aastani. eelmine komisjoni president Barroso on asunud tööle uuel töökohal ning Georgieva endine eelarvevolinik ning asepresident oma kuulamisel kaks tuhat kuusteist ütlesid, et äh, peasekretäriaat teeb ettepaneku uute reeglite osas ning nüüd ongi küsimus, kuidas see protsess on kulgenud. varasem asepresident ja eelarvevolinik, enne kui ta ametikohta vahetas ja oma uuele kohale siirdus, siis sõlmis ta selle institutsiooniga, mida ta praegu esindas, esindab raampro-, raam, raamprogrammi, mis puudutab üsna suurt summat. president Juncker eelmise aasta lõpus teatas, et, et komisjoni presidentide, asepresident, presidendi ja asepresidentide osas vastav ajaperiood pikeneb. ja see on väga positiivne, aga ma sooviksin kuulda praegusest seisust selle protsessiga nüüd ähm, peasekretäriaadi töötajate arvuga seoses, üldjoontes vaadates nende arvude muutusi läbi aja, võiks järeldada, et inimesi on rohkem nüüd, aga poliitilisi algatusi on vähem ja õigusloome algatusi vähem. komisjoni asepresident soovis natukene õigusloomeprotsessile pidureid tõmmata, ent äh, huvitav on, et et sellest hoolimata on peasekretäri ees, peasekretäriaadis tööl rohkem inimesi kui varem. mis puudutab kirjalikke vastuseid, mille teilt saime, siis suur tänu nende eest, te olete väga põhjalikult vastanud, austatud peasekretär. ent äh, väike täiendav küsimus kolmanda küsimusega seoses siseriiklikud parlamendid, mitu kohtumist siseriiklike parlamentidega peasekretär kaks tuhat viisteist korraldas? kuuenda küsimusega seoses rakkerühm äh, Suurbritannia referendum. siin oli niisugune haldusvastus, mille ma teie vastustest sain. aga ma tahtsin küsida, kas rakkerühm oli teie hinnangul edukas ning äh, missugust rolli see üldse saaks siseriiklikus kampaanias mängida ning äh, missugused õppetunnid võiks, mis järeldused võiks teha Äh, sellest, mis toimus ning kuidas võiks äh, taolisi mm, tuleviku Brexiteid vältida edaspidi. mis puudutab kunstnikust kakskümmend ja mõjuhinnangut, siis äh, meil on avaldatud Institute of Impact Assessment ja Policy and Legislation uuring, mille hinnangul komisjon peaks parema õigusloome programmi raames läbi viima ka mõjuhinnangud, aga seda ei ole tehtud ja ei ole, või ei ole avaldatud piisavaid andmeid eh, nende mõjuhinnangutega seoses, et eh, oleks võimalik nende eh, objektiivselt hinnata. härra peasekretär, palun, teil on võimalus vastata. Thank you, madam chair and thank you to uh, the aitäh, proua eesistuja, aitäh raportöörile, härra Zellerile äh, selle ettekande ja hea koostöö eest, väga heade küsimuste eest, mis te olete mulle esitanud lubage mul püüda vastata neile. esimene küsimus, mis on seotud finantsmäärusega. komisjon pakkus siin välja sellise öö, ähm, asjaga seotud ettepaneku, mis ei ole seotud ainult mitte finantsmäärusega, aga see puudutab ka seda omnibus ettepanekut, äh, äh, millega muudetakse teisi reegleid selles sektoris. mitmed nendest lihtsustusettepanekutest äh, olid osa juba ka esialgsest ettepanekust, mis oli mitmeaastasest finantsraamistikust, aga praegu öö, otsuse tegemise protsessis jäeti nad kõrvale öö, kui peeti läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle. selles mõttes on paljud ettepanekud meile juba tuttavad, kuid oleme püüdnud järjepideva, järjepidevust hoida oma siinsete ettepanekutega. kui finantsmäärus muutub liiga tihti, siis loomulikult võib see olla Äh, keeruline kasusaajatele, samamoodi administratsioonidele, ähm, reeglite pidamise mõttes teisest küljest on lihtsustamine minu arvates väga oluline ja meil on äh, näiteid näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist, kus lihtsustamine on minu arvates asi, millega sai liiga hilja tegeleda. Äh, miks ei tehtud mõjuanalüüsi selle ettepaneku suhtes? ühest küljest mitmed lihtsustuselemendid olid juba esialgses ettepanekus sektor, äh, sektori programmides olemas, äh, siis kui me koostasime mitmeaastast finantsraamistikku ja seetõttu olid nad kajat-, kaetud juba mõjuanalüüsidega, mis tol, tolles faasis tehtud said. teiseks, finantsmäärustik on reeglite ja protseduuride kompleks. seetõttu on üsna keeruline teha mõjuanalüüsi näiteks äh, selle suhtes, kuidas äh, mingisugune asi, kuidas näiteks finantsraamistik mõjutab keskkonna. aga mis puudutab finantsraamistiku äh, administratiivset koormust, siis seda on hinnatud nendes dokumentides, mis meie ettepanekuga kaasas on. lõpuks oli ka Äh, avalikkusega konsulteerimine, enne kui ettepanek esitati. siis teil oli küsimus ka tulemuslikkuse suhtes. ning iga-aastane haldamise ja ülevaate raport hindamine võib toimuda ainult hiljem, on olemas ex-ante hindamine, seda siis mõjuanalüüsi vormis, aga ex-post evaluation ehk siis hilisem äh, ülevaade peab, peab ju toimuma hiljem, arvestades, et tuleb erinevaid ettepanekuid, neid tuleb vastu võtta, ellu viia, on alati teatud ajalise viivituse teema hindamise ja uue ettepaneku vahel kuivõrd me töötame valdkonnas, mis on suhteliselt stabiilne. see ei oma rolli, sest programmide raamistik, seda saab alati parandada. asi läheb keerulisemaks, kui me räägime uutest äh, valdkondadest. see on põhjus, miks me töötame näiteks äh, vahearuannetega me püüame sisse tuua tulemused nii ruttu kui võimalik vahearuannetes või äh, vaheülevaadetes, nii et selles mõttes on siin tegemist äh, lihtsustatud viisiga, kuidas äh, hindamise tulemusi arvesse võtta. lõpuks, mis puudutab äh, iga-aastase haldamise ja tulemuslikkuse raporti äh, tõhusust, see on osa iga-aastasest haldamise poliitika aruandest. vanasti avaldati see varem. aga ma arvan, et see on hind, mida tuleb maksta selle eest, et meie aruanded oleksid äh, ühesugused, võrreldavad ja see võrreldavus on oluline nii parlamendile kont-, kontrollikojale, kui nad tegid oma soovitusi selleks, et need asjad omavahel võrreldavad ja kooskõlas oleks, see ettepanek tuli paar aastat tagasi. Teil oli ka küsimus äh, käitumisjuhiste kohta. siin ütles äh, või kuulutas president Juncker välja äh, parlamendi presidendile, et ta tahab käitumiskoodeksit muuta peamiselt kahes aspektis. ühest küljest, mis puudutab äh, valimispuhkust või val-, mis äh, valimistest vabastu- äh,, vabadust ja teine, mis puudutab äh, komisjoni äh, endisi liikmeid. president konsulteeris Euroopa Parlamendiga, nii nagu ta peab tegema seda vastavalt ära äh, oli küsimus ka personaliga varustamisest ja sellest äh, vastuolust, et ühest küljest, et peasekretärile antakse rohkem töötajaid, kuigi algatusi on vähem, nagu ma juba varem ütlesin. paljud uued algatused valmistati ette asepresidendi juhtimisel. peasekretäriaat teenindab asepresidente, nii et need täiendavad töötajad hakkasid aitama asepresidente uue, uute algatuste suhtes isegi kui komisjoni äh, kogu hulk oli väiksem, nii et ma ei näe siin järjepidevust, see oli äh, lihtsalt äh, personali ümberpaigutamine komisjoni teenistuste vahel. siis te esitasite küsimuse, kui palju külastati riiklikke parlamente volinike poolt. Need numbrid, mis minul on olemas, puudutavad aastat kaks tuhat viisteist ja siis oli neid rohkem kui kakssada, neid visiite, pean ütlema ka et me saame ikka rohkem ja rohkem arvamusi äh, riikide parlamentidelt, seda võib-olla näiteks niinimetatud kollase kaardi protseduuriga seoses, aga isegi kui ei ole enamus selleks, et moodustada kollase kaardi algatusi, vastame siiski kõikidele parlamentidele individuaalselt. see number on kasvanud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal rohkem kui kuuesaja arvamuseni, mil me, mille me oleme saanud rahvusparlamentidelt ja lõpuks oli teil küsimus rakkerühmast, mis puudutab äh, Ühendkuningriikide rakkerühma. Teie küsimus, kas see rakkerühm, kas selle rakkerühma tegevus oli edukas? Äh, ma ütleks, et see näitab, kui piiratud on tulemuspõhise äh, juhtimise tõhusus ma ei saa öelda, et referendumi tulemus äh, on sõltunud meie rakkerühmast, sellest hoolimata olid nad väga kasulikud selleks, et valmistada ette komisjoni ettepanekud, äh, selleks, et jõuda kokkuleppele, mis leiti äh, Ühendkuningriikide valitsusega enne referendumit, uurides, mida on võimalik ähm, Ühendkuningriikidele loovutada meie praeguse raamistiku äh, raames. kui see oleks edumäär, siis ma ütleksin, et meie rakkerühm oli väga edukas. samuti, mis puudutab rakkerühma rolli äh, kamp-, Ühendkuningriikide kampaanias, siis Ühendkuningriikide valitsuse mõttes komisjon selles kampaanias ei osalenud, ma tahan seda rõhutada, ja loomulikult me respekteerime liikmesmaa äh, valikuid selles mõttes lõpuks oli teil küsimus selle kohta, mis puudutab Brexitit, äh, siis loomulikult Ühendkuningriikide referendumi rakkerühm loomulikult on laiali saadetud, meil on olemas rakkerühm selleks, e, et äh, viia läbi läbirääkimisi, see on palju suurem, seda juhib Michel Barnier selle rakkerühma esimene oluline ülesanne on tagada see, et äh, britlaste valik äh, lahkuda Euroopa Liidust saaks toimuda äh, korrektselt ja seaduslikult, kui Ühendkuningriigid ütlevad, milline saab see tulevik olema, siis meie üleminek sellele tulevikule saab olema sujuv ja mõistlik. ja meie rakkerühma ülesanne on loomulikult see tulemus saavutada suur tänu, hindame teie huumorimeelt ja jagame seda, võib-olla see oli suur äh, viga mitte osaleda selles äh, referendumis, mitte lubada volinikel rääkida mingisuguseid fakte äh, brittidele äh, rääkida, nad on väga halvasti olnud äh, informeeritud, aga äh, järgmisena nimekirjas kolleeg Liberatski suur tänu, proua esimees. ma pean ütlema, et minu tunded on natukene erinevad, sellepärast et esmamulje on, et kõik on parimas korras. et veamäär on väga madal ja nii edasi, aga teisalt on meil ikkagi jäänud mulje, et tegelikult mitte midagi ei toimu. et ähm, levib selline passiivsus ja, ja põhimõtteliselt me ei näe ka komisjoni poolset juhtimist, kas või näiteks Brexiti puhul. et põhimõtteliselt äh, on meil jäänud selline mulje, et, et komisjon tegelikult ei saagi tegutseda. aga täna me räägime äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmisest. me juba rääkisime sellest, et see peab olema loomulikult eesmärgipõhine, tulemuspõhine, aga härra Zeller siin juba ähm, rääkis ka sellest, et ähm, et tegelikult ähm, komisjoni puhul on väga oluline ka selline välismõju, et, et, et mis puudutab näiteks äh, finantsmäärust, et äh, siin on räägitud lihtsustustest, aga tegelikult me näeme, et tegelikult leiab aset vastupidine, et reeglid muutuvad aina keerulisemaks ja segadus muutub ka aina suuremaks. ja edasi, käitumisjuhend. Euroopa Liidu mainet äh, kahjustas vägagi see, mida härra Barroso tegi, nii et äh, tehti suurepärane avaldus, aga siis tegelikult mitte midagi ei toimunud. et ma kuulen siiamaani väga palju kommentaare selle kohta, et, et, et põhimõtteliselt kui Euroopa Komisjonis töötatakse eelkõige volinikuna, siis äh, põhimõtteliselt on see justkui hüppelaud veel paremale ametikohale. ja me peaksime väga selgelt ütlema, et selline asi ei lähe läbi. ja ma kuulen ka väga palju seda, et äh, administratsioonis äh, ja haldusstruktuurides ja ma palun, et te mind parandaksite, kui äh, need väited on valed, et nad tegelevad eelkõige just siseasjadega. et halduspool teeb kõik selleks, et töökohti üldse luua, aga, aga tegelikult on olukord ju hoopis ähm, teistsugune. et võib-olla administratsioon ei näegi, et Euroopa Liit lõpetab äh, oma tegevuse. vabandust, et ma seda selliselt sõnastan, aga minu meelest on tõesti aeg käes, et öelda seda selgelt ja et me nimetame asja õigete nimedega. ja nüüd Junckeri kava, siin on kümme poliitilist prioriteeti ja jällegi me kuuleme vastuväiteid, nimelt et geograafiline tasakaal ei ole tagatud Junckeri kavas. ei ole infot äh, selle kohta, kuidas nendele vahenditele juurdepääsu saada, et inimesed isegi ei tea, mis asi see Junckeri kava on ja kuidas sellele juurdepääs saavutada on loomulikult võib ühelt poolt öelda, et inimestel on valeinfo, aga poliitikas on tihtipeale olukord selline, et rumalaid küsimusi ei eksisteeri. et ei piisa lihtsalt äh, ebapiisavate vastuste andmisest. härra peasekretär, minu fraktsioon ootab Euroopa Komisjonilt seda, et ähm, komisjon võtab üle juhtim-, juhtimisrolli. komisjonil peab olema ähm, selline funktsioon, et nad saaksid ka positiivselt reageerida, me peame tugevdama Euroopa Liitu. ja, ja selles aruandes me ei näe seda juhtivat jõudu või sellist juhtimise vaimu. jah Need on siis meie fraktsiooni kommentaarid. ja nüüd, mis puudutab kirjalikke vastuseid, siis härra Zeller juba täpsemalt rääkis nendest kirjalikest vastustest, nii et ma neid enam ei käsitle, aga veel üks palve minu poolt. rohkem selgust, rohkem konkreetsust, rohkem tõhusust, sellest, sellest piisaks sellepärast, et Euroopa Komisjon ei peaks olema kuskil järjekorra lõpus, vaid peaks ikkagi juhtrolli üle võtma. aitäh ja kui peasekretär nüüd vastab, siis on oluline, et me kõik räägiksime lühidalt, et mitte pikemalt kui kaks minutit ja kolleeg Labajova, palun. Uh, aitäh. ma tahaksin teid tänada kõigi nende kirjalike vastuste eest, mis te esitasite et millegi kenaga alustada ja kergemaga, siis ma olen rahul, et äh, komisjon tähendab oma äh, jõupingutusi esimese äh, seltskonna jaoks, siin on terve hulk naisi äh, mis on kasvanud kolmekümne seitsmelt protsendilt tuhande üheksa, äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, üle neljakümne protsendini kaks tuhat seitseteist ja isegi kui asepresident Georgieva lahkumisega jälgime selle eesmärgi täitmist, et oleks sooline tasakaal aastaks kaks tuhat üheksateist. aga lubage mulle tulla sellest lähitulevikus tagasi väga tänase äh, aktuaalsete teemade juurde. Euroopa Liidul on väga palju väliseid kui ka sisemisi väljakutseid, mis äh, tõsiselt mõjutavad tema tuleviku eksistentsi. see ei ole väga hea öö, äh, öö, panus või, või meenutus tema kuuekümneaastasele juubelile, kuid me peame respekteerima uut olukorda ning pädevuste jaotust Euroopa Liidu äh, riiklikel ja regionaalsetel tasanditel. komisjoni tegevused peavad ikka rohkem olema äh, kohandatud põhjaliku horisontaalse lähenemisega selleks, et lahendada praegu, praeguseid küsimusi ning vältida ebavajalikku liidu mõju äh, regioonidele ja riikidele. rohkem tuleks tähelepanu pöörata teemadele, kus Euroopa Liidul on reaalne lisaväärtus eh, te-, kõigile liikmesmaadele. praegusel hetkel on praegused tegevused tihti äh, isoleeritud konkreetsetesse peadirektoraatidesse, ilma et sellel oleks mingisugune mõju teiste peadirektoraatide tegevusega. ei ole vajalikku sünergiat ega üksteise täiendamist. kuidas te saate jõuliselt äh, toetada äh, peadirektoraatide vahelist äh, koostööd, kuidas hinnata kahe aasta pärast uue komisjoni tegevust, arvestades asepresidentide horisontaalset tegevuste koordineerimist. loodan, et te võiksite seda lühidalt hinnata. see tähendab ka, et täpselt hinnatakse subsidiaalsuse põhimõtet, põhimõtet. Euroopa Liit peab keskenduma ainult tegevustele, kus on Euroopa Liidul lisaväärtust ja mitte eh,, ei kahjustataks riikide oma tegevust. on teil mingisuguseid üldreegleid komisjoni eh, üldtegevuse suhtes ja lõpuks tahan mainida uuesti selle kinnituse kohta, mina vastutasin kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise eest. ma ei näe, et komisjoni poolt ega komisjoni volinike poolt oleks mingisugust äh, käitumiskoodeksit äh, esitatud, seda ikka veel ei ole. arvestades seda, kuidas avalikkusel äh, on jäänud mulje, et seda käitumisjuhist ei ole, siis ma arvan, et sellega tuleks tegeleda ja nagu raportöör härra Zeller rõhutas äh,, siin mõjuanalüüsi ei ole, ma ei näe seda, see on asi, mis ta minu, minu arvates oleks meil vajalik. ma töötan isiklikult teatud äh, dokumentide kallal ja mulle tõeliselt ei meeldi, et komisjon pakub välja direktiivide ülevaatamist, ootamata ära e, äh, rakendusdirektiive, ootamata ära mõjuanalüüse ja te teate, mis juhtumitest ma räägin. nii et, et need on küsimused, aga loomulikult on meil vaja natukene rohkem aega, aga suur tänu teile tere, teie reaktsioonide eest. suur tänu, kolleeg Flanagan, palun um,. I have to say I am a little bit uh... pean ütlema, et ma olen natukene üllatunud, kuulates, mis te räägite Brexitist ja rakkerühma mõjust. tegelikult öö, um, ähm, Äh, te sisuliselt tõstate käed üles, mis asja me nüüd teeme ja, ja tegelikult äh, leiate, et see on humoorikas. üks äh, probleemi põhjus on see, et me jookseme eemale äh, reaalsusest, see institutsioon on see, kes on eemale astunud reaalsusest, see ei toimunud isolatsioonis, see ei toimunud lihtsalt niisama. see toimus tänu sellele, et inimesed ei ole rahul sellega, kuidas Euroopa Liit toimub. Te võite pidada oma workshop'e ja foorumeid, aga niikaua, kuni üldine Euroopa Liidu üldsus usub, et see on tegemist lihtsalt suure petuskeemiga, siis inimesed aeglaselt, aga päris kindlasti liiguvad eemale. Teie unistustest paistab et äh, mis teie äh, unistus paistab olevat ühendatud Euroopa. minu kolleeg äh, Mepp Liberatski viitas sellele, et seoses äh, härra Barrosoga ja äh, vana, eelmiste volinikega ja arusaam on selline, et see töökoht on lihtsalt selleks, et äh, hüpata suuremate ametikohade peal ja selline on inimeste arusaam. ainus viis seda muuta on tappa see arusaam ära, hoolitsedes selle eest, konflikt lahendatakse ära, et neid üldse ei tekikski. teine põhjus miks Brexit toimus ja miks toim-, hakkab neid edaspidigi toimuma, on see, et suveräänsete riikide otsuseid ja Suurbritannia tahab olla suveräänne riik, need lihtsalt lükatakse kõrvale kui ebaolulised ja kui teile ei meeldi otsus, mille on teinud suveräänne riik, kui te ütlete, et nemad eksivad, nagu meie juhataja siin ütles, täpselt samamoodi kui iirlastele öelda, kui te ei hääleta nii, nagu neil kästi hääletada eh, Nizza ja Lissaboni suhtes, siis te olete eksinud. ja teid kõik ütlete, kui te olete meiega nõus, siis te olete haritud ja targad ja tublid ja kui te ei ole nõus, siis te olete rumalad ja pahad. kas te olete hiljuti vaadanud, kuidas defineeritakse fašismi? vaadake palun kui see süsteem ütleb, et inimestel on õigus ainult siis, kui te olete teiega nõu-, kui nad on teiega nõus, siis te võite öelda Euroopa Liidule eh, head aega, see on kadunud ja me ei saa enam tagasi pöörduda, kui te võtate, tõstate käed õhku, kui te ütlete, et see oli edukas, et peale seda, kui toimus Brexit, siis tegelikult kui te mina räägin Euroopa Liidu äh, tulevikust. kui teil ei ole selleks aega, siis on see järjekordne põhjus, miks inimesed tahavad Euroopa Liidust lahkuda. lõpp äh,, äh lõpake, lõpetage ahasadamine kätega äh, vehkimine. see Euroopa Liit laguneb sellepärast, et äh, siin saalis olevad inimesed on ülbed aga si-, see on mõju, see on see mõju. teised regioonid suudavad omadega hakkama saada, kui te lõpetate ülbitsemise ja endast teistest paremaks pidamise. ma võin vastata, et me ei ole siin selleks, et oma vestluspartnerit äh, solvata, härra kolleeg, ja seetõttu ma pean ütlema, et, et mulle see ei meeldi ja sellel ei ole ka mitte mingisugust tulemust. ja järgmisena härra Staes, palun suur tänu, proua esimees. härra Edeljaner, ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mille ma vist ka eelmisel aastal teile esitasime. me kõik teame ja te ka oma sissejuhatuses viitasite sellele et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa eelarvest äh, seda haldab ähm, liikmesriigid ja komisjoni eelarve kontrolliga on äh, tegelenud ka meie liberaalidest äh, kolleeg ähm, Jan Mulder ja meie leidsime, et liikmesriigid äh, peavad rohkem vastutust üle võtma näiteks, et äh, finantsministrid peaksid vastavale avaldusele, deklaratsioonile alla, alla kirjutama, aga see ei ole päris õnnestunud, ainult neli liikmesriiki on osaliselt ähm, sellega nõustunud ja, ja paljud liikmesriigid, kus euroskeptitsism on vägagi levinud, näiteks Holland, Taani, Ühendkuningriik äh, ja ka Rootsi vist oli see neljas riik olid need äh, neli riiki ja tollal te ütlesite, et, et see et väga ei toimi, me peame otsima teisi meetodeid ja mõned liikmesriigid ähm, ka peituvad oma föderaalse riigistruktuuri taha ja nii edasi, aga nüüd ma olen tuvastanud, et, et Kontrollikoja aastaaruandes on märgitud, äh, on ka seda, et, et et liikmesriigid oleksid pidanud teadma, et mõningaid summasid ei oleks pidanud äh, kulutama, et nad, äh, neil ei olnud luba seda ja ma sooviksin teada, et mida nüüd te nüüd teete, milliseid algatusi te olete võtnud viimastel aastatel, tagamaks äh, seda, et see, see, see lünk ebaprofessionaalse mm, Euroopa Liidu vahendite mm, kulutamise vahel ja teisalt see vastutustundetus et äh, Euroopa Liidu vahendeid vaadatakse justkui see oleks mingi taevamanna, mis liikmesriikidele kaela sajab, äh, et seda lünka kuidagi nüüd äh, kaotada ja et rohkem liikmesriike vastutusele võtta, aitäh. kolleeg Ayala Send-. kolleeg Ayala Sender, palun. <clears throat> Gracias, presidenta. <clears throat> Sí, agradezco la información aitäh, lubage mul tänada peasekretäri seda, selle informatsiooni eest, mis ta meile on andnud. mul on paar küsimust. üks puudutab põgenikepoliitikat ja strateegiat. Te mainisite, et teil on töötajad, kes tegelevad äh, sellega teie peadirektoraadis. niisiis, selgitage mulle palun, milline täidesaatev äh, volitus on komisjonil, nii äh,, mille suhtes äh,, nii et äh, kokkulepetest saaks kinni pidada. ma näen, et komisjonil on raha, seda kulutatakse ja iga päev me näeme aga seda ja inimesed kaebavad selle üle, et kokkulepetest ei peeta kinni. Neid ei täideta. mõningatel juhtudel rikkumised ja mis iganes määratakse küll väga suuri trahve, aga siin oleme palju fundamentaalse küsimuse juures ja komisjon ei suuda kuidagi äh, midagi teha väga suurte rikkumiste puhul. kuidas te lahendate Euroopa ameti äh,, ametnike stressiga, sellepärast et meil on Brexit, euroskeptikute äh, suurem eri, esilekerkimine, ülbus, bürokraatia, me oleme kuulnud oma kolleegi Petat, mida te teete oma töö, äh, nende töötajatega? teine asi, praegu toimub äh, paar trendi, üks asi on eksternaliseerimine, me näeme seda teenuste puhul, sellepärast et eh, riigisektoritel ei ole piisavalt ressursse, teatud teenuseid tuleb välja anda. küll aga on ka teine trend, millega tuuakse asjad eh, organisatsiooni tagasi, sellepärast et puudub efektiivsus, sellepärast et mingid asjad ei toimi ma tahaksin teada, milline on komisjoni seisukoht ja kolmas äh, punkt äh,, komisjoni käitumiskoodeks. me kutsume üles ameteid ja teisi tõestama öö, ähm, oma huvisid, on huvide deklaratsioonid ja mis iganes. Äh, kuidas teie öö, äh, taolisi asju tõestate just nimelt kõrgemate ametnike puhul? ma tahaksin siit saa-, siin saada informatsiooni öö, äh, teadusuuringute peadirektoraadi direktor on olnud ametis aastast kaks tuhat kümme. ta on kriitilises valdkonnas, sest ta tegeleb terve hulga oluliste programmidega, muuhulgas Horisont kakskümmend kakskümnega. ma tahaksin teada, miks mobiilsuspoliitikat ei ole tema puhul rakendatud, sest see on asi, mida rakendatakse kõigi, kõigi teiste peadirektoraatide puhul. aitäh ja järgmine nimekirjas on meie uus kolleeg ja tere tulemast teile ka. aitäh. Eh, austatud peasekretär, tahaksin teile esitada küsimuse seoses eh, Olafi sekretäriaadiga, pettuste vastu võitlemise ameti sekretäriaadiga, sellepärast et eh, see läks teie komisjonile, sest varasemalt oli Olafi sekretäriaat teise organisatsiooni tagada ning äh, kardeti toona, et äh, Olavi järelevalvenõukogu ei suuda olla sõltumatu, ei suuda tagada Olavi sõltumatust ning äh, tahaksingi küsida, mis on sellest protsessist nüüd saanud ning tahaksin küsida ka seoses Olavi sõltumatusega, sõltumatusnõudega ning esitan küsimuse sellepärast, et hiljuti on Prantsuse senatis koostatud aruanne Äh, Prantsuse sõltumatute ametiasutuste osas ja seal puudutati ka Olafit ning äh, leiti, et Olaf ei ole sõltumatu Prantsuse õigusest tulenevate kriteeriumide põhjal. kolleeg Flanagan veel kord um,. Uh, Chairperson uh esinaine, te räägite inimeste solvamisest, ma ei tea, kellele te viitate, et kui te, kui kõige solvam asi, mida mina kunagi kuulnud olen, on see mõte, et seitsekümmend miljonit inimest saab neile tal, neile võib öelda, et vabandust, te eksite. see on nende suveräänne arvamus, nemad tegid otsuse liikuda edasi. probleem on aga see, mis te ütlesite, on selle üdi, kuidas Euroopa Liit ja see süsteem tegeleb Brexitiga selle ei lubata toimuda korrektselt ja äh, mõistuspäraselt. Te hoolitsete, et see arvamus, et te tegite vea, surutakse neil kurgust alla, nii nagu mina seda näen. ja mis puudutab solvuda selle peale, mis mina ütlesin, siis see on veel suurem probleem Euroopa Liidu jaoks, sest Euroopa Liit peab midagi ette võtma huvide konflikti pärast, see, et ta ei aktsepteeri inimeste tase, tahet, sest kui ta ei tee seda, siis see on kadunud ja kui see teid solvab, siis, siis olge solvunud te, tegelge probleemiga, lahendage see probleem ära, ärge olge solvunud. Äh, ei, ärme nüüd vahetame ära äh, põhjuseid ja tulemusi. nimelt äh, sisu kohta ma ei rääkinud, ma rääkisin ikkagi sellest vormilisest poolest. sooviksin seda siin selgitada. ja ma panin ka ise ennast kõnelejate nimekirja ei, me ei hakka siin mingit arutelu pidama, sellepärast et meil on selleks ka hiljem aega. ja, ja muuseas ähm,, härra peasekretär jõudis siia, siia kella üheksaks, meie ei olnud siin kell üheksa kohal ja seetõttu ma ikkagi sooviksin, et me ajakavast kinni peaksime ja me peaksime talle andma ka võimaluse ähm, vastata ja äh, Te rääkisite eelarve võimendamisest, te rääkisite EFSist kaks koma üheksa, nii et äh, üks ühe euro vastu siis ähm, sai kaks koma üheksa eurot äh, äh, muud kapitali, sellepärast et äh, kui me räägime siin ainult erakapitalist, siis me tegelikult ei ole midagi saavutanud, sellepärast et senised komisjoni võimendusdefinitsioonid ei tee vahet riigikapitalil ja erakapitalil aga mina sooviksin, et me jõuaksime nii kaugele ja, ja seetõttu peaks olema ka finantsmääruses kirjas, nimelt millised on ähm, teie andmed selle kohta, mis puudutab siis just erakapitali. edasi, mis puudutab käitumisjuhendit, teine küsimus oleks, et äh, kuidas te saate olla äh, kindlad selles osas, mis toimub äh, peale seda, kui äh, volinik enam ametis ei ole, sest me oleme näinud ka, et, et volinik on lihtsalt kaks aastat äh, lobitegija. tegelikult see muudab mind rahutuks, sellepärast et me ei ole siin mingeid mehhanisme ette näinud, aga ilmselgelt me peame tegelema sellega, et kuidas ametiaega kasutatakse ka näiteks selleks, et milline saab olema järgmine ametiperiood või ametikoht nii et ma nägin seda nii Barroso komisjoni puhul kui ka Junckeri komisjoni puhul jaa, mina olen Omnibussi paketi raportöör ja ma pean ma olen natukene mures, et seda müüakse maha justkui suurt lihtsustamist, kui see nii oleks, oleks mul väga hea meel, nii et väga palju muudatusi on ette võetud, mis on väga segased selleks, et asju muuta ja seoses ajasurvega see menetlus ei ole õiglane, sellepärast meid on tõesti pandud sellise ajasurve alla, et ma ei tea, kuidas me nende mitmete muudatustega üldse valmis saame, sellepärast ei ole ju ka mõjuhinnangu dokumenti, et kus on see mõjuhinnang nende väga laiaulatuslike ettepanekute jaoks, näiteks mis puudutab eeskirjade kasutamist, kui meil on migrandid ja finantsinstrumendid. nii et maailm muutub, te ütlete, et see lihtsustab olukorda, aga tegelikult see ei lihtsusta mitte midagi, meie jaoks ei lihtsusta see mitte midagi. et, et võib-olla teie jaoks ja võib-olla, ja võib-olla kapitaliinvesteeringute jaoks, aga samas me soovime ikkagi teada, kelle jaoks me olukorda lihtsustame ja selles osas ma arvan, et komisjon ei ole veel piisavalt head tööd teinud selliselt, et me saaksime need uued eeskirjad ka hästi maha müüa ja Te rääkisite ka äh, käitumisjuhendist, konsultatsioonidest, nii et me üritame teile vastust anda selles osas, aga seni meil ei ole õnnestunud äh, oma äh, koda veel veenda selles, et meil on siin ka kuidagi vastutus, sellepärast et, et me sooviksime ka hea meelega sellele kirjale vastata, aga ma kardan, et meil ei ole seda võimalust ja teised komisjonid ei ole veel sellele vastanud ja nüüd saate see eesõna, palun. aitäh, proua esineja. ning tänan kõigile komisjoni liikmetele märkuste ja küsimuste eest. lubage, ma üritan neile vastata nii hästi kui võimalik. mõned küsimused olid eh, loomulikult sisuliselt poliitilised ja see ei ole päris minu roll neile vastata, aga ma üritan siiski endast parima anda. kõigepealt üldine küsimus komisjoni juhtrollist praeguses olukorras. mida ma sellega seoses tahaksin öelda, on, et president Juncker on oma mandaadi algusest peale üritanud olla juht mööndas, et olukord on keeruline ning et seada tuleb prioriteedid ja Euroopa Liit ei pea reguleerima kodanike elu igat pisemat nüanssi ning seetõttu ongi ta välja tulnud oma kümne prioriteediga, mis on täiesti reaalsed. kui te vaatate komisjoni õigusloome ettepanekute arvu, siis see on oluliselt vähenenud. umbes nelikümmend protsenti, kui me statistikat vaatame. edasi puudutati seost Ühendkuningriigi referendumiga. ma omast arust ei öelnud, et komisjon ega mingi teine Euroopa Liidu institutsioon ei kavatse austada Briti rahva otsust. loomulikult me kavatseme teha kõik, et brittide lahkumine saaks toimuda nii sujuvalt kui võimalik. edasi oli mitu küsimust seoses käitumisjuhendiga. lubage mul öelda siin, et sisuliselt on üleval kaks probleemi või kaks, kaks asja, et kõigepealt on tegemist juhendiga ja, ja teiseks puudutab see käitumist ja käitumine on asi, mida väga raske reeglitesse kammitseda. välja arvatud siis äh, üldised lepingust tulenevad normid nagu artikkel kakssada nelikümmend viis. nii et paratamatu on, et äh, tekib olukordi, kus meil tuleb anda hinnang sellele, kas käitumine on sobiv või mitte ja president Juncker on väga selgelt välja öelnud selle, mida ta arvab oma eelkäija uuest ametikohast. aga kas see on nüüd õige, kas niisuguseid asju on võimalik õiguslikult takistada, on hoopis eraldi küsimus. nii et mitte kõiki olukordi ei ole võimalik äh, reguleerida ette. ent on selge soovitus rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, et kui äh, pikendatakse liigselt seda vaheperioodi, mis tuleb ära oodata enne järgmist töökohta, siis, siis selle äh, isiku nii-öelda turuväärtus väheneb. ja seetõttu ongi president Juncker teinud ettepaneku volinike osas pikendada seda perioodi kahe aastani ja eelmise presidendi, endise presidendi osas siis kolme aastani. mulle tegi head meelt kuulda märkusi komisjoni personali kohta ning äh, selle stressi kohta, mille tingimustes nad peavad elama ja töötama. üks komisjoni liige ütles, et äh, meil on inimesi rohkem tööl, jah, äh, peasekretär on saanud töötajaid juurde, aga komisjonis üldiselt on viis aastat järjest iga aasta üks protsent vähendatud töötajate arvu. me oleme selle põhimõtte rakendanud ning samas väljakutsete arv meie ees on pigem suurenenud. nii et sisemiselt oleme võtnud meetmeid tagamaks, et meie töötajad on suutelised tõhusalt tööd tegema ning hiljutine küsitlus töötajate heaolu kohta andis positiivsed tulemused, nii et selles plaanis on olukord lootustandev, ent, ent loomulikult komisjonis on praegu stressi palju. ma ei, ei sooviks seda kuidagi varjata ja ma, me üritame teha kõik, et tasakaalustada inimeste töö ja eraelu ning muuta töötamine võimalikult paindlikuks. nüüd seoses koostööga komisjoni teenistuste vahel, küsimus eelmise aasta raportöörilt ma loen enda isiklikuks kohustuseks seda, et lisaks mitmesugustele projektimeeskondadele, keda juhivad praegu asepresidendid, sest eh, iga olulise eh, suunaga tegeleb asepresident koos oma meeskonnaga, teeme täpselt sama asja ka eh, meie teenistuste tasandil, nii et komisjoni kõik algatused valmistatakse ette koostöös erinevate teenistuste poolt. varem me nii ei teinud kümme aastat tagasi. siis paljud algatused valmistati ette ühes või teises üksuses. aga mõjuhinnangud ning see, et praegu on meie üksused kohustatud juba uue algatuse äh, nii-öelda algusperioodis äh, looma ühise komisjoni või üksuse ja seda juhib peas, äh, peasekretär ise, on on oluliselt muutnud koostööd komisjoni sees. edasi oli küsimus Junckeri kava äh, rahale juurdepääsu võimalustest. kõigepealt see Junckeri kava rakendamine praegu on väga hea. muuhulgas ka erasektori investeeringute kaasamise osas. Äh, kogu raha, mis oli eraldatud eelmise aasta detsembriks, üheksakümmend protsenti sellest tegelikult täi-, kogusumma, nende programmide kogusumma, mis olid heaks kiidetud eelmise aasta lõpuks, üheksakümmend, üheksakümne protsendi ulatuses oli rahastatud erasektorist ning äh, see võimendustegu ja Euroopa Investeerimispangast ning see võimendus on väga hea. Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Liidu eelarvest tulev raha annab võimaluse anda investoritele tagatise nii et nad, nad on kaitstud kahjude eest projekti esimeses osas ning see on oluline motivatsioon erainvestoritele projektides osaleda. edasi oli küsimus subsidiaarsusest ja üldistest normidest sellega seoses mõjuhinnangutes, mil, mida me koostame, on subsidiaarsus tegelikult esimene asi, mida vaadatakse. ning nüüd mõjuhinnangute paneeli asemel on meil äh, õigusaktide analüüsimise paneel ning me oleme siin väga ranged oma lähenemises ja tagasi lükatud mõjuhinnanguid on päris palju ning seda protsessi võetakse väga tõsiselt meil. nii, ma vaatan, mis siin veel oli, jaa, küsimus oli veel pagulaskriisist ning komisjoni suutlikkusest täitevasutusena. pagulaskriis on konkreetne näide sellest, kus, kui olukorrast, kus komisjon peab tegema vahetut koostööd liikmesriikidega, konkreetsel juhul Kreekaga, aga ka teiste Euroopa Liidu välispiiril olevate riikidega. peadirektor, kes vastutab äh, struktuurireformide ja toet-, tugiteenuste eest, käib Kreekas nädalas keskmiselt kaks päeva et lahendada probleeme seoses pagulaskriisiga ja toetada Kreeka võime ning nõustada neid. see on hea näide sellest, kuidas on võimalik teha koostööd liikmesriikidega, mitte lihtsalt mingeid äh, õigusnorme vastu võttes, vaid reaalset koostööd tehes kohtadel. Euroopa piiri- ja rannavalve loomine, millel on praegu juba tuhat viissada töötajat, peab samuti aitama liikmesriikidel tagada Euroopa Liidu välispiiri valve. proua Jala Sender küsis äh, teenuste väljast sisseostmise kohta ja teenuste oma ressurssidega tagamise kohta. ma ei nimetaks seda teenuste väljast sisseostmiseks, aga äh, tõesti suundumus viimastel aastatel on, äh, on siis täitev agentuuride või ametite loomine ning need agentuurid eh, teevad tihedat koostööd oma, nendega si-, eh, oma valdkonda kureerivate peadirektoraatidega. Te küsisite ka kõrgete ametnike liikuvuse kohta. meil on niisugused eh, esialgsed reeglid selle kohta, et kui tegemist on ametite, ametnikega, kes on väga olulisel kohal mingil ajahetkel, siis ei ole mingit kohustust neid roteerida lihtsalt selle rotatsiooni pärast. minu eelkäija ametis oli ametis kümme aastat, ma loodan, et mina nii kauaks ametisse ei jää, sellepärast et see on päris, päris suurte väljakutsetega töö, aga see on niisugune isikliku plaani märkus. edasi, küsimus Olafi Järelevalvenõukogu sekretäriaadist. nagu Komin juba on öelnud, tuuakse see funktsioon komisjoni tiiva alla komisjoni egiidi alla ning äh, tagatakse neutraalsel platvormil. nii et äh, on tagatud järelevalve nõukogu sõltumatu toimimine. edasi oli küsimus, kui ma õigesti aru sain, Olavi enda sõltumatusest. ja ma usun, et ma võin öelda, et äh, Olavi uurimised on, viiakse uurimisorganina, siis kõik, mis Olav teeb, eh, on täiesti sõltumatu ning komisjon küll kuidagi ei kahtle Olavi sõltumatuses. proua esinaine, ma olen üritanud vastata kõigile küsimustele. aa, vabandust, liikmesriikide vastutus, liikmesriikide ülesanded ja palun oma kolleegil härra Krahvil sellele vastata, kui esinaine lubab. väga lühidalt liikmesriikide vastutuse äh, osas jagatud juhtimise printsiibist lähtuvalt, siis äh, liikmesriikide deklaratsioonid, näiteks Ühendkuningriigi, Rootsi, Madalmaade ja Taani allkirjastatud deklaratsioonid, siis te teate, et komisjon üheskoos Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide esindajatega pani paika kriteeriumid selle kohta, kuidas oleks võimalik kasutada äh, neid kinnitusi, mis tulenevad nimetatud riikide deklaratsioonidest paraku erilist edu siin ei saavutatud, nende nelja äh, liikmesriigi asemel on meil nüüd kolm liikmesriiki, sest Ühendkuningriik minule teadaolevalt on lõpetanud nende kinnituste andmise. ent jätkame tihedat koostööd liikmesriikidega Mm, vältimaks vigu, nii et me ei tee seda mitte ainult äh, koolituste ja seminaride vormis, vaid me katkestame ka maksed, kui vaja. kui selgub, et maksesüsteemid on vigadega või nõrgad, siis meil on võimalus ka finantskorrektuuri rakendada. me teeme seda üsna regulaarselt ning info selle kohta äh, tuleb siis äh, aruandes Euroopa Liidu eelarve potentsiaali kohta. Äh, kaks sõnasoovi veel ning palun mõlemal kolleegil teha lühidalt, sellepärast et päevakorrapunkt on meil tegelikult juba lõpetatud, härra Sajas. aitäh, tahaksin küsida härra peasekretärilt. Te mainisite piirivalvet seoses Kreekaga aga üldisem küsimus siin on, et äh, meil on praegu just suured viivitused mm, pagulas, pagulaste taotluste läbivaatamisel. kas te saaksite mulle arvudele viidates öelda, kuna kogu see protsess, ühisdeklaratsioonide protsess algas äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahel, härra Juncker lubas siis, et äh, vähemalt nelisada spetsialisti pagulasvaldkonna spetsialisti saadetakse Kreekasse ja nelisada juristi. aga praeguseks oleme me saanud väga vähe tugipersonali ja pagulasi on meil väga palju ja ebaseaduslikke sisserändajaid Egeuse mere saartel. ning see põhjustab märkimisväärseid probleeme, et kas on teil siin arvandmed käsutuses ja missugune on areng selles küsimuses. ning te rääkisite komisjoni koostööst Kreeka ametivõimudega kas toimub see Euroopa Liidu mingi süsteemi raames või siis äh, troika raames? ja nüüd märkus, mis puudutab sekretäriaati. meil on tõlge kreekakeelne mõne, aga meil ei ole praegu voogedastust äh, kreeka keeles ei ole võimalik valida kreekakeelset tõlget sellele voogedastusele. ja kas oleks võimalik siin midagi ära teha, sellepärast et vastasel juhul inimesed, kes tahavad seda vaadata, peavad seda tegema inglise või mingis muus keeles. ma kontrollisin seda. meil ei osutunud võimalikuks kuulata komisjoni arutelu kreeka keeles. aitäh ja nüüd kolleeg Flanagan uh,. Thank you very much uh,. You mentioned uh... aitäh. Te mainisite Michel Barnier'd ja seda, et ta soovis, et te soovite, et Brexit toimuks sujuvalt. Iiri parlamendiliikmed viimasel Strasbourgi sessioonil said võimaluse kohtuda härra Barnier'ga ning üks asi, mis mulle meelde jäi sellest kohtumisest, oli, et Barnier ei saanud sisuliselt aru, millest me rääkisime, sellepärast et paraku tema inglise keele oskus ei olnud piisav. üks asi, mida ma olen tähele pannud teie puhul, on see, et teie mõistate inglise keelt väga hästi ning äh, isik, kes teie kõrval istub, äh, oskab inglise keelt ka väga hästi. ning äh, kas te arvate, et oli viga, arvestades, et te soovite, et Brexit toimiks sujuvalt, et ingliskeelne riik peab hakkama pidama läbirääkimisi, võimalik, et läbi tõlkide isikuga, kes ei saa nüanssidest aru. miks ei valitud ingliskeelset läbirääkijat või olete te päri Catherine Day'ga, oma eelkäijaga selles ametis, eh, kes ütles, et eh, raadiointervjuus Iiris, et, eh, et, et lahendus on, et hakatakse rääkima prantsuse keeles ja liigutakse Ühendkuningriigist eemale. minu meelest oli see viga, vähemalt meie lahkusime sellelt esimeselt kohtumiselt segaduses. härra Italianer nüüd palun uh,. Very quickly, madam chair <coughs> uh.... teen lühidalt, proua esineja seoses koostööga Kreeka ametivõimudega, eh, mis puudutab pagulus, pagulaste taotlusi, siis on siin vaja paika panna struktuurid ja menetlused ka Kreeka poolel. loomulikult eh, toetudes liikmes, teiste liikmesriikide spetsialistide abile. mõlemalt poolt on selles protsessis olnud viivitusi ja praegu kutsume üles liikmesriike saatma spetsialiste ja personali Kreeka ametivõimudele appi. et kui te soovite kuulda arvude kohta, siis saame seda teha tõenäoliselt kahepoolselt. Te küsisite, kas see toimub Euroopa Liidu Türgi või Troika raames, see koostöö komisjoni ja Kreeka ametivõimude vahel. tugi, mida komisjon tagab Kreekale, läheb läbi tõukefondide tugiteenuse paketi ning kujutab endast seega osa üldisest äh, raamistikust toetuse andmiseks äh, mitte ainult Kreekale, vaid ka teistele liikmesriikidele, kes seda on soovinud. nagu meie tänane koosolek näitab, on meil võimalik äh, tänu tõlkide suurepärasele tööle üksteisega suhelda ükskõik mis keeles. aitäh ning nüüd raportöörile lõppsõna. Äh, Te juba ütlesite, et me oleme ähm, peaaegu ajakavas, meil oli väga põhjalik arutelu, suur tänu härra Italianerile tema selgituste eest ja suur tänu ka tema mm, kolleegidele, meie kolleegidele sõnavõttude eest. ja see kindlasti siis ka meie raportis ähm, eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta kajastub. siin oli te väga palju arutelupunkte ähm, teiega, härra Italiano, te rääkisite ähm, väga paljudest teemadest, mis äh, ka meile muretavad, EFSI finantsinstrumendid, erinevad usaldusfondid ja nii edasi, aga ma arvan, et see läks praegu liiga kaugele, aga igal juhul ma arvan, et me saame oma arutlust jätkata. aitäh, me jääme siis ühendusse ja kohtume taas. suur tänu, et tulite siia, et vastasite meie küsimustele ka kirjalikult. ja sellega me oleme selle päevakorrapunkti läbi arutanud ja nüüd ma paluksin, et, et lahkuksid kõik need, kes ei ole ei liikmed ega ka fraktsiooni nõunikud ega ka komisjoni poolt siin esindatud olema ei pea, sellepärast et nüüd me hakkame rääkima Aafrika rahutagamisrahastu haldamisest ja see punkt ei ole avalik üks ähm, tund aega ja seetõttu selleks ajaks katkestatakse ka veebiedastus.